ja proua Ashtoni kohalolekul arutame Euroopa Liidu poliitikat Hiina osas selle probleemi suhtes. suur aitäh, suur aitäh. Te võite selle ettepaneku teha esimeste konverentsil. fraktsiooni esimehena te võite seda jagada teistega, kui soovite nüüd aga läheme edasi päevakorra esimese punktiga, selleks on ühine arutelu Euroopa Keskpanga kahe tuhande üheksanda aasta aruanne ning vääringute vahetuskursid. meil on kaks raportit, härra Paltsi raport, Euroopa Keskpanga kaks tuhat, kahe tuhande üheksanda aasta aastaaruanne ning samuti on meil komisjoni avaldus viimaste arengute kohta rahvusvahelistes valuutakursides. kallid kolleegid ma palun teilt järgmist. kui te lahkute saalist, siis tehke seda kiirelt. ma muidugi eelistan, et te kohale jääksite, aga palun laske meil tööga jätkata, tegemist on äärmiselt olulise teemaga. Uh, dear colleagues, uh, if I could ask you kallid kolleegid, for take your seats. palun istuge oma kohtadele ning alustame õhtuse tööga ja aruteluga. palun alustame tänase osa istungjärguga. kolleeg Daniel Convendit with colleagues kolleegid, Daniel Konbandit, Daniel, palun. tõesti väga keerukas alustada täna. Our raportöör. raportöör. kolleeg Burkhard Palts, <laughs> sõna on teil. härra president, lugupeetud daamid ja härrad oleks väga tore, kui tõesti rahu saaks, nii nagu siin paluti ja ma loodan, et kolleegid kuulavad seda üleskutset. kallid daamid ja härrad, minu raport äh, käsitleb Euroopa Keskpanga tulemusi kahe tuhande üheksandal aastal. Aas-, ajal, mil majanduslikud, finantsilised ja suurel määral ka poliitilised tegevused äh, olid sellised, äh, mida mõjutas majandus- ja finantskriis kriis, mis oli esialgselt finantskriis, laienes edasi ja teise lainena haaras ta ka kogu reaalmajanduse. majandustegevus vähenes, vähenesid ka maksutulud, sotsiaalkulutused ja seega eelarve defitsiit suurenes ja ka riikide võlakoorem suurenes suurenenud võlakoorem tõi kõikides liikmesriikides kaasa kärpeid. Need kärpepaketid olid minu arvates vajalikud ja teatud äh, liik-, riikides suisa hädavajalikud, äh, sellepärast äh, et nad piirasid ka valitsuste tegevusvõimalust. kuigi kahe tuhande üheksanda aasta teisel poolaastal äh, olukord paranes, majandus- ja finantskriis oma kolmanda lainega kahe tuhande kümnendal aastal siiski süvendas veel kriisi ja kriis kui selline pole veel lahendatud. viimastel päevadel Iirimaa juhtum näitas vägagi selgelt, et äh, liikmesriikide suur võlakoorem ei ole veel lahendatud probleem ja sellepärast olen ka nõus härra Van Rompuyga, aga eur-, euro lõpp lõpu üle me ei tohiks spekuleerida. tegemist on praeguse olukorraga, aga minu raport räägib aastast kaks tuhat üheksa. ja kahe tuhande üheksanda aasta kohta võime me öelda, et Euroopa Keskpank reageeris väljakutsetele vägagi hästi. meetmed olid edukad ja finants äh, institutsioonide kokkukukkumine oli võimalik vältida. kuid tavaliselt ei olnud meetmed piisavad selleks, et kogu reaalmajandust turgutada. kuna nende meetmete puhul oli tegemist erakorraliste meetmetega, on nüüd vajalik nendest meetmetest tasapisi loobuda. Kreeka ja võib-olla teiste riikide probleemid on võib-olla küll kodus põhjustatud, kuid nad mõjutavad kogu Euroopa Liitu. põhimõtted on kirjas meil kasvu- ja stabiilsuspaktis, nendest põhimõttest ei peetud kinni ja me näeme, et seda praegusel hetkel ka mitte Iirimaal. seega on meil vaja teha kõik selleks, et rohkem seda pakti ei rikutaks. me peame kasvu- ja stabiilsuspakti tugevdama ja majanduse uuesti tasakaalu viima. majanduspoliitika liiga vähene lõimimine Euroopa Liidu raames tõi endaga kaasa suuri majanduslikke tasakaalu nihkeid erinevates euro, riik, eurotsooni riikides ja on täiesti selge, et eurotsoonil on vaja korralikku kriisile vastamise äh, vahendit, eh, seda selleks, et uut kriisi vältida. finantspoliitilise reguleerimisraamistiku ülevaatamisega on meil võimalik ka kogu reformiprotsessi tugevdada. Euroopa Keskpanga sõltumatuse küsimust eh, on võimalik näha uues valguses, kui me räägime majandusjuhtimisest ja sellest uuesti loodud Euroopa süsteemsete riskide nõukoguga on väga tähtis, et me Euroopa Keskpanga tööd ka tulevikus väga tähtsaks peaksime. ma toetan seda, et Euroopa Liit leiaks tee kriisist välja, oleks tulevikus tugevam. meil tuleb siiski aga minevikust õppida järgnevate kuude jooksul, tegemist on väga suurte õppetundidega Euroopa Liidu jaoks, sellepärast et Euroopa Liit on juba minevikus näidanud, et ta areneb kõige paremini edasi siis, kui väljakutsed on suured, nii et kriis on meil võimaluseks, mida peaksime kasutama lõpetuseks tahaksin tänada kõiki variraportööre teistest fraktsioonidest, kellega meil koostöö oli suurepärane ma tean, et selline koostöö ei ole alati mitte iseenesestmõistetav ja seepärast tahaksin seda välja tuua, suur tänu! suur tänu, kallis kolleeg, teie sissejuhatava ettekande eest, tervitan Euroopa Parlamendis Euroopa Keskpanga presidenti härra Jean-Claude Trichet ja kohe on teil ka sõna, palun! suur aitäh, suur aitäh, härra president, lugupeetud raportöör, lugupeetud äh, parlamendisaadik härra Palts, Euroopa Parlamendi liikmed mul on suur au vastavalt aluslepingutele tutvustada teile Euroopa Keskpanga kahe tuhande üheksanda aasta aastaaruannet meie ajakava oli natukene teistsugune valimiste tõttu, nii et enne aasta, eelmist aasta aruannet tutvustasin märtsis ja seega siis äh, oleme parlamendi ees juba teist korda sel aastal. tahaksin esmalt avaldada headmeelt selle üle, et te olete toetanud meid, seda näitab ka Euroopa Parlamendi resolutsioon ning samuti on EGONis toimunud pidevalt kuulamised ning äh, samuti te olete toetanud äh, Euroopa Parlamendiga tihedate suhete alalhoidmist. ma tunnen sellele erilist headmeelt seetõttu, et see aasta on Euroopa Parlament näidanud, et ta tahab ja on võimeline Euroopa üldisi huve teenima, eriti just finantsjärelevalve paketi osas. tekst, einen kurzen Überblick über die tahaksin anda ka lühikesi lühikese ülevaate rahapoliitiliste meetmete kohta finants- ja majanduskriisi ajal. peale kriisi tahaksin rääkida ka Euroopa Keskpanga tulemustest esimese kaheteistkümne tööaasta jooksul ja tahaksin otse loomulikult rääkida kõige tähtsamatest väljakutsetest, mis seisavad meie ees kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. härra president, lubage mul kõigepealt tutvustada seda, mida me tegime kriisi ajal. kahe tuhande üheksas aasta oli üks kõige suuremate väljakutsetega aastaid Euroopa keskpanga rahapoliitika jaoks, sellepärast et äh, majandus langes kogu maailmas ja tõi endaga kaasa finantskriisi kahe tuhande kaheksanda aasta sügisel. peale selle selles siis survestatud ähm, olukorras me äh, jätkasime oma poliitikat intressimäärade lahendamisega ja seitsme per-, kuulise perioodi ajal oktoobrist kaks tuhat kaheksa kuni maini kaks tuhat üheksa vähendasime me intressimääri kolmesaja kahekümne viie punkti võrra, baaspunkti võrra. niimoodi oli meil võimalik parandada finantseerimisolukorda ja kahe tuhande üheksandal aastal me jätkasime veel ka euro sanktsiooni pankadele abi andmisega. me üritasime kavatseda oma, kasutada oma rahanduspoliitikat äh, selleks, et stabiliseerida tervet majandust. Nende mitte, ebastandardsete meetmete hulgas oli kõige väljapaistvam fikseeritud intressimääraga täielik märkimine samuti toetasime euro, euroala panku tagatistega ning pikendasime ka teatud laenude tähtaegu. kahe tuhande üheksandal aastal pikendasime ka oma pikemaajalise refinantseerimistegevuse tähtaega ühe aasta võrra. see oli loomulikult väga oluline otsus. nagu õigesti teie resolutsioon ka rõhutab, EKP aastaaruande kohta. suudeti seeläbi edukalt vältida äh, kriisi süvenemist. tahaksin ka rõhutada seda, et meie tegevus oli täiesti kooskõlas meie mandaadiga, mille eesmärgiks on keskpikas perspektiivis hinnastabiilsuse tagamine terves Eurotsoonis me suutsime oma mandaadi usaldusväärselt täita ja see vastab ka täiesti euroala ootustele ning meie ülesannetele. pärast seda, kui finantsturgude olukord on kahe tuhande üheksandal aastal veidikene paranenud, tekkisid pinged äh, mitmes äh, äh, võlakirjade, mitmel võla, võlakirjade turul euroalas EKP otsustas äh, sekkuda võlakirjade turgudele selleks, et aidata taastada normaalsem ähm, rahanduspoliitika suhe majandusega. seetõttu võtsime vastu oma võlakirjaturgude programmi, tagamaks, et see programm ei hakkaks moonutama meie rahanduspoliitikat. ta, panime me paika ka tagatised kõikidele oma likviidsus abistamismeetmetele kokkuvõtteks. Need sammud, mida me astsime väga suure surve, äh, finantssurve ajal, olid ajutised ja meil on paika pandud äh, ka äh, lõpptähtajad. mõningad meetmed lõppesid juba kahe tuhande üheksandal aastal, kahe tuhande kümnenda aasta alguses, võttes arvesse siis finantsturgude toibumist ja euroala toibumist üldisemalt. härra president, jagaksin teiega ka paari mõtet Euroopa Liidu majandusliku tegevuse edukuse kohta. kolm aspekti on olulised. EKP täitis oma ülesanded vastavalt oma mandaadile, nimelt suudeti tagada hinnastabiilsus keskmine inflatsioon viimase umbes kaheteistkümne aasta jooksul on üks koma üheksakümmend seitse protsenti. see vastab täiesti meie hinnastabiilsuse definitsioonile, nimelt et iga-aastane inflatsioonimäär keskpikas perspektiivis euroalal peaks olema alla kahe protsendi ja kahe protsendi lähedal. selles mõttes on eurosüsteem olnud stabiilsuse ja usaldusväärsuse ankruks ka rasketel aegadel. vaatamata ülemaailmse finantskriisi poolt tekitatud survele. teiseks, ja see jällegi näitab EKP finantspoliitikat meeldivas valguses, tuleb tunnistada seda, et meie tegevus on täiesti toonud kaasa hinnastabiilsuse. kolmandaks, me oleme suutnud säilitada täieliku EKP sõltumatuse poliitilistest mõjudest, kui me räägime äh, hinnastabiilsuse tagamisest, äh, ja hinnastabiilsuse definitsiooni paikapanemisest. meie tegevus endiselt keskendub pikale ja keskpikale perspektiivile ja, ja põhineb soliidsel tugeval analüütilisel raamistikul, kuhu on kaasatud loomulikult ka krediidi ja rahanduslikud arengud ja kus võetakse arvesse ka keskpika ja pikema perspektiivi inflatsiooni arenguid. me arvame, et selline kõigehõlmav lähenemine võimaldab meil otsuseid vastu võtta järjekindlalt ja hästi informeeritult ning samal ajal suudame me nii arvesse võtta ka lühema perspektiivi volatiilsust. samuti tahaksin ma öelda, et meie valuuta on ennast rahvusvahelisel areenil kehtestanud, kahe tuhande üheksandal aastal moodustas euro umbes kolmkümmend protsenti kõikidest välisvaluutareservidest maailmas ning kõikidest väärtpaberitehingutest samas peame me tegutsema väga ettevaatlikult. siin on kaks peamist probleem, probleemi, kõigepealt äh, suhted äh, suuremate öö, äh, ujuvkursiga öö, valuutadega, nagu näiteks Inglise nael, Kanada dollar, USA dollar, jeen ja Hiina valuuta. see süsteem sai alguse juba seitsmekümnendate alguses. ma tahaksin kinnitada rahvusvahelisele üldsusele, et vahetuskursside liigne muutumine ja liigne volatiilsus mõjutavad väga halvasti ka üldist rahanduslikku stabiilsust. samuti tahaksin ma kinnitada, et EKP hindab vägagi USA ametivõimude hiljutisi avaldusi, nimelt äh, rahandusministri ja Föderaalreservi esimehe äh, sõnumit, et ka USA huvides on saa-, äh, säilitada vahetuskursside stabiilsus. meie ju soovime ka dollarit, mis on tõsiseltvõetav võrreldes teiste valuutadega ja me tunnistame, et see on nii USA, Euroopa kui ka kogu rahvusvahelise üldsuse huvides. teisalt, see teine teema on seotud valuutadega tõusvate majanduste puhul, kellel on kindlaks määratud vahetuskursid selles küsimuses kordame me üle selle, mida öeldi juba eelmisel nädalal Koreas. et me peame tugevdama vahetuskursside süsteemi, mis peegeldaks tegelikku olukorda ja tegelikku valuutade väärtust nende tõusvate majanduste puhul. härra president EKP on ikka öelnud, et ei ole aega niisama loorberitele puhkama jääda. see on praegu eriti tõsi. väljakutseid on palju, nii avalik kui erasektor peavad täitma oma kohuseid, see kohtub, kehtib nii keskpanga regulaatorite, täidesaatva võimu, erasektori kui finantssektori kohta. eriti on praegune kriis selgelt näidanud, et ambitsioonikate reformide läbiviimine majandusjuhtimise valdkonnas on oluline nii euroala riikidele kui tervele Euroopa Liidule. Van, president Van Rompuy ettepanek reformida Euroopa majandusjuhtimist, mis kiideti heaks oktoobris kaks tuhat kümme Euroopa Ülemkogul, näitab, et me oleme läinud edasi üldise raamistiku loomisel Euroopa Liidus ja võtame arvesse ka ähm, Euroopa Liidu liikmesriike, kel, kes ei kuulu euroalasse, aga mis puudutab euroalat ennast, siis meie arvates on uued reformiettepanekud äh, liiga, äh, äh, liiga väheambitsioonikad, kui me räägime euroala stabiilsusest. loodetavasti, härra president, järgmistel kuudel suudame me muuta uue majandusjuhtimise süsteemi reaalsuseks. siin parlamentki näitas oma pühendumust tähtsamate küsimuste nagu finantsstabiilsus ja majandusjuhtimine puhul. ning ma arvan, et majandusjuhtimise arutelus saab parlamendi roll olema võtmetähtis, võtmetähtsusega finantsreformi hoogu tuleb hoida, me peame õppima viimasest kriisist, äh, nagu teie resolutsioongi ütleb, on Basel kolme elluviimine kriitilise tähtsusega. lühikeseks müümise äh, reguleerimine ja tuletis, mm, pör-, börsiväliste tuletisinstrumentide reguleerimine, me, on samuti tähtsad äh, selle kriisi valguses. daamid ja härrad, meie ees on otsustava tähtsusega aasta, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tuleks vastu võtta ülevaadatud äh, majandusjuhtimise raamistik ning võib-olla tuleks alustada ka aluslepingu muutmisega. samuti viiakse, peaks ellu viidama finantsjärelevalve raamistik. meie ees seisavad suured vä-, väljakutsed, millele me, me peame veelgi julgemalt vastu astuma Euroopa süsteemsete riskide nõukogu loomine, nagu teiegi oma resolutsioonis ütlete, näitab, et me anname oma parima äh, selle uue üksuse loomisel, samal ajal säilitades iseseisvust, nagu see on kir-, äh, kirja pandud aluslepingutes. nagu ma juba ennem ütlesingi. me kavatseme täita oma mandaati mis on meile pandud aluslepinguga, te võite usaldada meid, et me täidame meie kodanike ootused. suur tänu, härra president, teie kõne eest. On behalf of the European Commission, Mr Com-. Euroopa Komisjoni nimel saab nüüd sõna Olli Rehn. Presidents of the European Parliament. Euroopa Keskpanga ja Euroopa Parlamendi presidendid, auväärsed saadikud kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri härra Paltsi tubli ja kõikehõlvama raporti eest EKP kahe tuhande üheksanda aasta aastaaruande kohta. komisjon tervitab seda aruannet, sest seal lahatakse võtmeküsimusi ähm, kohaselt. raport ra-, raportis kiidetakse ka EKP tegevust kriisi juhtimisel. komisjon on samal arvamusel. EKP härra Trichet juhtimisel on suutnud selles keerulises olukorras osavalt edasi liikuda. ma tahaksin siinkohal tänada Jean-Claude Trichet suurepärase koostöö eest ja selle olulise rolli eest, mida te kriisiaegadel mängisite. EKP on nii läbi oma rahanduspoliitika kui ka ebastandardsete meetmete mänginud kriitilist rolli kriisi ületamisel ja seeläbi loodi vundament jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. Teie raport äh, toob täiesti õigesti välja selle, et finantskriis näitas meile, et meil on tarvis tugevamat majandusjärelevalvet euroalal. komisjon nõustub sellega ja just seetõttu oleme megi välja tulnud mitmete õigusloomeliste ettepanekutega, tugevdamaks majandusjuhtimist Euroopa Liidus ja eriti euroala sees. samuti äh, oleme me kaasanud mitmeid FEIO raporti ettepanekuid tugevdamaks ja laiendamaks majandusjuhtimist Euroopa Liidus. Teie majanduskomisjon on kätte saanud juba Euroopa Komisjoni ettepanekud ja praegu töötatakse seal, et saavutataks, et, et töö saaks tehtud vastavalt sellele ambitsioonikale tähtajale juuniks järgmisel aastal. nüüd see teine osa tänasest arutelust, ehk siis viimased arengud rahvusvahelistel val-, valuutaturgudel. see puudutab äh, valuutaturgude volatiilsust, mis on viimastel nädalatel suurenenud suuremad kahepoolsed vahetuskursid on vägagi muutunud. Euroop-, e-, euro on võrreldes juuniga dollari vastu kõvasti tugevnenud, tulenevalt ka euromajanduste headele näitajatele ja ähm, Euro-, äh, USA rahanduspoliitilisele tegevusele. hiljuti on euro mõneti nõrgenenud suurem osa valuutade suhtes, see on seo-, seotud äh, mõningate liikmesriikide eelarveprobleemidega, eriti pean ma siin silmas Iirimaad. üldiselt öeldes on euro vahetuskurss oma pikema perspektiivi keskmisel tasemel, korrigeeritud on seda liiga kõrget vahetuskursi taset, mis saavutati eelmisel aastal. kurss on muutunud reaalselt umbes seitse protsenti. suuremate majanduste taastumine ja kapitalivoogude suurenemine tõusvatesse majandustesse tähendab seda, et mõningad riigid on nõrgendanud oma valuutat või on nii-öelda kollektiivselt seda tugevdanud seetõttu eelmisel nädalal G kakskümmend tippkohtumisel võttis Euroopa Komisjon endale kohustuse mitte devalveerida kollektiivselt oma valuutasid. sellel tippkohtumisel üritati ka rohkem tasakaalu leida majandus, ülemaailmse majanduskasvu saavutamisel. komisjon tõi välja oma integreeritud suunised, on selge, et valuutade paindlikkus peab aitama kaasa tasakaalu parandamisele, et vahetuskursid tegelikult peegeldaks ka majanduste reaalset vahekorda, nagu ütles ka president Trichet. Euroopa Komisjon toetab seda olulist G kahekümne töö osa, see saab olema ka Prantsuse eesistumise aja üks olulisi prioriteete G kahekümnes järgmisel aastal. lõpetuseks president, auväärsed saadikud, pean ma teile teada andma ühest olulisest arengust euroalas. eile, kui ECOFIN-i nõukogu tervitas Iiri valitsuse soovi saada abi Euroopa Liidult, siis ministrid kinnitasid, et abi andmine Iirimaale peaks tagama suurema finantsstabiilsuse Euroopas. Euroopa toetust saab anda äh, range tingimuslikkuse programmi raames, selle üle räägitakse praegu läbi koos komisjoni e ja IMF-iga ja informeeritakse ka Euroopa Keskpanka me peame aitama Iiri majandust otsustavalt ja programmi on kaasatud ka fond, millega aidatakse kaasa tulevaste pangandussektori rahanduslike vajaduste leevendamisele. samuti on sisse toodud erinevad meetmed, mis tuleb e-, ellu rakendada, kaasa arvatud restruktureerimine, tagamaks, et Iiri pangandussüsteem suudaks täita oma õiget rolli üldises majanduses. tehnilised läbirääkimised Euroopa Liidu IMF-i programmi osas on juba käimas ja nendega võib saada ühele poole ennem novembri lõppu. peale Euroopa Liidu ja IMF-i rahastamise võin ma teile ka teada anda, et Ühendkuningriik ning Rootsi on teada andnud, et nad on valmis panustama sinna programmi kahepoolselt. see on samuti teretulnud. üldiselt on eilsed otsused kriitiliseks sammuks edes, edasi Iirimaa majanduse stabiliseerimise suunas, mis läbi saab tagada ka korralikumalt äh, toimiv finantssüsteem kogu Euroopas. suur aitäh, äh, härra volinik sõnavõtu eest ning nüüd fraktsioonide nimel saavad sõna järgmised kõnelejad. esmalt Rahvapartei nimel Jean-Paul Gauzes. Merci, monsieur le president. suur aitäh, härra president, härra president, Euroopa Keskpanga president, härra volinik, kallid kolleegid, muidugi mõista, ma tahaksin ka kiita EKP tegevust ja Äh, samuti härra Palts, äh, äh, tema poolt öeldud, ma tahaksin toetada näiteks seda ka, mis on resolutsioonis. ma tahaksin selle lühikese sõna aja jooksul ütelda veel, et me peame mõtlema oma kaaskodanikele. miks ma sellest räägin? seda seetõttu, et eile kõikidele Prantsuse telekanalitele me nägime tulevast presidendivalimiste kandidaati ja televisioonis ta tõmbas puruks kümne eurose rahatähe koopia ning väitis, et seda tehes ta rebib puruks tegelikult kõikide meie hädade põhjuse. tegelikult aga peame me kommunikatsioonile rohkem panema, me oleme väga palju ära teinud äh, nii järelevalve kui äh, turu organiseerimise osas ja kõik see tehtud on suurepärane, te teate seda, meie teame seda, kuid me peame tõesti ära tegema tõsise töö ja selgitama oma kaaskodanikele, sellepärast et nad ei saa aru meie poolt väljastatavatest sõnumitest. ajakirjanduses me loeme iga päev selle kohta, kuivõrd tõsine olukord on, kuivõrd keeruline olukord on. reedel ma nägin, oli sada, sada viiskümmend inimest, kellega kohtusin ja kõik küsisid mult sama, mis eurost saab. meie kaaskodanike mure, aga tegelikult ei kajasta üldse seda, mida tehakse Euroopa Keskpanga poolt ja mida tehakse hästi suur aitäh, kolleeg, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. George Sabin Kutas. domnule președinte, domnule Trichet, domnule Ren, stimați colegi. suur aitäh, härra president, härra Trichet, härra äh, Ren, head kolleegid. esmalt ma tahaksin tänada härra Paltsi väga hea koostöö eest ja ma tahaksin tervitada seda uut staatust, mille EKP sai Lissaboni lepinguga. me näeme, et makromajanduslikul tasandil on Eurotsooni riikide osas suuri erinevusi, see näitab seda, et meil on vaja veelgi paremini oma majandus- ja rahanduspoliitikat koordineerida. majanduskasv ei ole piisavaks lahenduseks äh, lõhede vähendamisele majanduses paremaks äh, vahendiks oleks Euroopa väärtpaberite väljastamine. selline solidaarsusmehhanism võimaldaks stabiilseid rahastuse allikaid äh, saada neil liikmesriikidel, kes raskustes on ning äh, samuti parandatakse eelarve järelevalve tõhusust ning parandaks samuti likviidsust. me peame, euro peab kaasas käima väga tõsise rahanduspoliitikaga finantstehingute sooritajate riskantne käitumine on endaga kaasa toonud tõsiseid probleeme, samuti on palju olnud spekulatiivseid rünnakuid liikmesriikide vastu ja neil riikidel on seetõttu olnud palju keerukam rahvusvaheliselt turg, turgudelt raha laenata ning see on mõjutanud kogu Eurotsooni stabiilsust ma usun, et meil on vaja alalist mehhanismi, mille eesmärgiks on kaitsta Eurotsooni spekulatiivsete rünnakute vastu ja me usume, et EKP peaks krediidi- ja reitinguagentuure e, kontrollima, meil oleks vaja samuti e, tagada see, et liikmesriikide valitsuste poolt võetud meetmed äh, ei äh, kahjustaks Euroopa tasandil majanduse parandamise võimalusi. Euroopa majanduse mudel peaks tähendama, et äh, meil ühest küljest toimub eelarvete tugevdamine, teisalt aga ka töökohtade arv kasvab. nüüd on aga väga palju kärpeid sisse viidud äh, selleks, et liikmesriikide vahelisi erinevusi äh, Äh, vähendada ja lõpetuseks me peame samuti äh, rohelisse majandusse rohkem investeerima. proua Kular, ALDE nimel. jah, aitäh, härra president, ma tahaksin äh, esmalt liituda raportöörile mõeldud tervitussõnadega raportis on raportöör rõhutanud seda, mida uut on endaga kaasa toonud Lissaboni lepe ja ma tahaksin tänada härra Trichet veel kord selle eest, et ta tuletas meelde eh, midagi, mida paljud eh, kipuvad unustama, nimelt et Lissaboni leppega on kaasnenud üks suur uuendus, me oleme seda avalikult arutanud ka siin kojas ja see puudutab stabiilsuspakti reformi härra Reeni eestvedamisel on komisjonil äh, välja töötanud terve rea dokumente, mis on õiges suunas liikunud, äh, seal nõutakse distsipliini, äh, kor-, paremaks muutmist, samuti makroökonoomilisi meetmeid, mida mainib härra Palts samuti ja härra Trichet. Te rääkisite sellest, et tegemist on tõesti suure sammuga edasi majandusjuhtimises olen nõus ka sellega, mida ütles Jean-Paul Cosses, kui me inimestega kohtume, siis tekib küsimus, kas need ettepanekud, millega komisjon septembris välja tuli, on päevakajalised, sellepärast et võib-olla me peaksime arvestama ka praegu aset leidva kriisiga ja võimalikult kaugele minema. ma tahaksin meelde tuletada, et euro loojad mitte kunagi ei arvanud, et me lihtsalt äh, koordineerime oma majanduspoliitikaid, ei, ette oli nähtud poliitiline liit, see tähendab seda, et meil oleks võime võtta vastu otsuseid ja seda protsessi kontrolliks meie parlament. Äh, mind šokeerib kodanikega kohtudes natukene see, et meil on ühest küljest liikmesriigid, Äh, nii-öelda autojuhtidena, on nad samal ajal roolis ja samal ajal kontrollivad äh, liiklust. nii et need, kes tegutsevad ja need, kes kontrollivad ja trahve määravad, on samad inimesed praegu mitte üheski äh, riigis aga tegelikult liikluskorraldus ju nii ei käi. nii et ma arvan, et me võiksime tõsta trahvide määrasid, selle kallal me tööd teeme ja ma tahaksin tänada selle eest ka, et te tuletasite meelde, mis me oleme teinud finantsjärelevalve osas ja see on tõesti kogu Euroopa huvides. suur aitäh, proua ning äh, roheliste nimel Sven Kiigold. jaa, suur tänu ka minu fraktsiooni poolt härra Paltsile suurepärase koostöö eest. meil oli võimalik teha teatud ettepanekuid selleks, et raport oleks veelgi rohkem tasakaalus. kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal aastal oli Euroopa Keskpanga erakorralised meetmed väga iseloomustavad nendele aastatele ja tahaksin härra Trichet veel kord nende meetmete eest tänada, sellepärast et neid meetmeid ei olnud tal võimalik sisse viia su-, suure aplausi saatel oma töökohal me nägime, et kasvu- ja stabiilsuspaktist ei piisa, meil on vaja tõhusat äh, majanduspoliitika koordineerimist, mis ei arvestaks mitte ainult riikide võlakoormaga, vaid ka eraisikute võlakoormaga, mis tegeleks majanduse nihetega mitte ainult nendes riikides, kus eelarve on puudujäägis, vaid ka seal, kus on ülejääk, meil on vaja vaadata hindu mitte ainult tarbijahinnaindeksit, vaid me peaksime vaatama ka kinnisvara hindu ja muid ähm, hindu. ja kõikide nende meetmete puhul on meil siiski vaja raamistikku, tagamaks äh, maksude konkurentsi Euroopa Liidus. ei saa olla nõus sellega, et meil on äh, kulutuste osas suured kärped, aga sissetulekute osas äh, liikmesriigid peavad ikka veel suurt konkurentsisõda maksude osas väga raske on kodanikele selgitada, et sellises olukorras nagu praegu hakkame me Iirimaa pankasid päästma, samal ajal aga ei hoolitse selle eest, et skandaalselt madal ettevõtte tulumaks kaksteist koma viis protsenti, et see muutuks, sest Euroopa keskmine on ju kakskümmend viis protsenti. nii et me peaksime üksteisega väga selgelt neid mõtteid vahetama ja tahaksin härra Trichet nimelt paluda veel kahte asja, nimelt lõikes kakskümmend üks räägitakse selles raportis läbipaistvusest ja lõikes kolmkümmend üheksa tagatistest, nende kohta te praegu mitte midagi öelnud, aga ma loodan, et te seal midagi konkreetsemalt ka nende punktide kohta ütle, et vähemalt kõik variraportöörid oleksid väga õnnelikud. suur tänu ja järgmiseks proua Svinböön, palun, ECR fraktsiooni nimel. Madam. Thank you, I'd like to congratulate suur tänu, ma tahaksin õnnitleda härra Paltsi tema raporti puhul, aga ajal, mil euro läbib iga päev uusi kriise, on üldiselt tunnustatud, et meil on tarvis ellujäämiseks uusi reegleid ja juhtimispõhimõtteid. Euroopa Liidul on maailma areenil väga raske oma rolli mängida ning see ongi tõsiseks probleemiks, seetõttu on ülemaailmsed peamised äh, jõud otsustanud koos töötada finantsteenuste regulatiivreformid, eriti tuletusinstrumentide puhul, on enneolematud, aga kui kaitstakse rahvuslikke valuutasid, mitte ei reguleerita suuri panke, on selge, et süsteem kukub kokku. EKP, EKP kaitseb eelkõige eurot ja kui ameeriklased ja hiinlased tegutsevad oma valuutadega samamoodi, kaotame me kõik. EKP-l on ju keeruline erinevaid kultuure, erinevaid rahanduspoliitikaid ühtlustada aga loodetavasti sellel raskel ajal suudavad nad kasutada ära oma kogemusi, suurendamaks Euroopa Liidu rolli ülemaailmsel areenil, suur tänu! suur tänu ja järgmine kõneleja on härra Klute, kes saab sõna kuue NGL fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks, palun. jah, suur tänu! ka mina tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Paltsi suurepärase koostöö eest, võin äh, toonitada kõike seda, mis ta ütles, et kuigi arvamused olid erinevad, koostöö oli suurepärane. väga paljud uskusid, et Eurotsooni kriis olevat möödas. Iirimaa näitab, et asjad ei ole nii. Euroopa on ikka veel finantsturgude käsutuses, liikmesriigid peavad ikka veel oma äh, võlakoormat vähendama, peavad kärpima ja võitlema ka börsidel spekulantide usalduse ja me nägime, mil see endaga kaasa toob sellel nädalavahetusel. tegemist ei olnud seekord Kreekaga, mis on ka varem tõrelda saanud, vaid musterõpilase Iirimaaga, mis pidi paluma abi selleks, et tema pangandussüsteemi oleks võimalik päästa. pangandussüsteemi, mis oli kõigile eeskujuks, eeskujuks just selles osas, et reguleeringuid kui selliseid ei ole. tundub, et ka Portugal on kapituleerimas, sellepärast et Portugali võlakirjade intressid aina tõusevad ka Kreekal ei õnnestunud midagi parandada samal ajal kui pool Euroopast kriisist välja tuleb, vaatab Euroopa Keskpank praegu pealt, kuidas ülejäänud pool põhja läheb. jah, võib-olla küll nii, et turg läks lõhki pankade pärast, kuid äh, tagajärgedega peame me, meie tegelema. härra Trichet kui te soovite Majandus- ja Rahaliitu päästa, siis ärge jät-, jätke võlakirju õhku rippuma, vaid viige sisse eurovõlakirjad enne, kui kogu eurotsoon lõhki läheb. suur tänu ja kolleeg Hans-Peeter Martin soovib teile esitada küsimuse, kas oleksite nõus vastama okay.? jah, mul pole midagi selle vastu, Hans-Peeter Martin, pool minutit aega teile, et küsimust esitada ja sama palju aega ka vastuseks. jah, suur tänu, tahtsin kolleeg Kluutelt küsida, kuidas see, mida ta ette paneb ja mis oleks tema lahenduseks? nimelt, et meil oleksid eurovõlakirjad, mis kehtiksid kogu Euroopa Liidus. kuidas seda viia kooskõlla Euroopa Põhiseadusliku Kohtu käitumisega selles küsimuses ja kui eurovõlakirjad eh, eh, viiakse Euroopa põhisead-, viiakse Saksamaa põhiseadusliku kohtu ette, siis mis sellest protsessist saaks? suur tänu ja härra Kluute, palun vastake jah, väga raske on sellele küsimusele vastata, ma ei oskagi praegu paugu pealt midagi öelda, tegemist on väga raske olukorraga. aga on täiesti selge, et olukord on praegusel hetkel jõudnud nii kaugele, et ähm, tuleb hakata teistmoodi mõtlema, kuid nagu öeldud, praegusel hetkel paugu pealt ei oska ma mitte midagi öelda. suur tänu ja siis järgnevad kõnelejad ja sõna saab John Pafton EFD fraktsiooni nimel kaheks pooleks minutiks uh,. suur tänu, proua president. ma lugesin majanduskomisjoni raportit Euroopa Keskpanga kohta suure huviga. raportis tunnistatakse, et liikmesriikide eurotsooni riikide suured erinevused on panustanud praeguste probleemide tekkesse. see tasakaalu puudumine tähendab, toob kaasa tõsised raskused rahanduspoliitika paikapanemisel eurotsooni sees ja seal korratakse ka üle, et Äh, teatud riikide probleemid on ähm, tekitanud probleeme tervele euroalale. ma saan aru, et on tarvis rohkem majanduspoliitikat koordineerida euroala sees, aga sellele asemel suurendatakse majandusjuhtimise süsteemi öö, ähm, öö, äh, äh, selle asemel, et öö, tegeleda nende põhjustega, mis kriisi põhjustasid valitsustel on tarvis sõltumatust, et äh, lahendada oma probleemid tõhusalt, äh, nagu näiteks inflatsioonimäärad. raportis märgitakse ära, et kriisid, majanduselavdamise paketid, äh, pankade väljaaitamised on kaasa toonud selle surve, mille all praegu valitsused ägavad. samas tuleb tunnistada, et ei saa ühtset valuutat ilma et hakataks ka varasid ümber jagama. kõik aga teavad, et nii ei juhtu. see on omane inimestele üldisemalt. kas Euroopa on, Eurotsoon on Eesti jaoks jaanuaris valmis? mind paneb kulme kirjutama kir,, kergitama see, et raportis öeldakse, et euroga, Eesti euroga liitumine näitab, et usaldus euro vastu on alles ühtne valuuta toimib ainult siis, kui on loodud äh, ühtne föderaalne keskkond. kas komisjon äh, äh, ongi selle enda lõppeesmärgiks seadnud? kuigi Ühendkuningriik ei ole Eurotsoonis, peame meiegi aitama kaasa hädas riikide väljaaitamisele. kuigi tege-, ja ma ei tahaks küll praegu enam korrata, et ma ju ütlesin teile, sest see moment on tegelikult möödas. Martin Zweig ja nüüd mitteühinenute nimel kaheks minutiks Hans-Peeter Martin, palun. jah, suur tänu. ma sooviks, et kolleeg Paltsi raportit oleks võimalik käsitleda kui memuaare. ma arvan, et meil on väga palju võimalik õppida, kui teie, härra president Trichet, tõesti kahe tuhande kaheksanda ja kahe tuhande üheksanda aasta kohta kirjutaksite oma peatükid, oma arvamuse nende kohta. nii et see, mida meie siin praegusel hetkel teeme, on nagu udus edasi tampimine, sellepärast et me ei tea tegelikult, mis ümberringi toimub härra Trichet, teie ütlesite, et pikaajalisi finantseerimismeetmeid on pikendatud, jah, võib-olla oli see hea meede, kuid eks ajalugu näitab, kas tõesti see meede oli nii hea, ei peaks võib-olla kohe praegu hakkama ennast kiitma. siiski üks asi on kaheldav, nimelt kodanikud ei saa praegusel hetkel täpselt teada, kuhu neid likviidsus äh, vahendeid suunatakse. näiteks Iirimaa puhul kogu see abipakett on väga hägus, me teame, et kolmkümmend miljardit on juba Iirimaale antud ja muide, kolmkümmend viis miljardit saab Hypo Real Estate, üks äh, Saksamaa pankade tütarfirmasid. miks te ei saa meile täpselt öelda, kes on Iiri pankade võlausaldajad? kas see on äkki Allianz, minu kindlustusfirma? ja kui see tõesti on nii, siis me ajame siin praegu, räägime siin praegu täiesti teistsugust juttu kui vaja. sest äh, tundub, et äh, võib-olla tuleks siis meil öelda oma inimestele kodus, et tegelikult tuleb meil päästa oma ettevõtteid kodus, sest tõesti, pankade maailm on pea peal. ja kas tõesti kõik Iirimaa palgad, pangad on tähtsad äh, süsteemi jaoks? ei saa olla alati vastuseks Lehman Brothers, meil tuleb riskid kõigepealt hinnata, sellepärast et ärgem unustage, enne läksid ähm, kasumid ainult ühte taskusse. ja nüüd registreeritud kõnelejad, kõigepealt saab sõna proua Kalbelts pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua president kõigepealt tahaksin tänada raportööri, ta on ära teinud suurepärase töö. ja Euroopa Parlament on kõige kõrgem organ, mis mille ette peab tulema Euroopa Keskpank aru andma ja mul on väga hea meel, et härra Trichet on täna siia tulnud ja mul on väga hea meel, et ta ikka ja jälle meiega valuutadialoogi peab Majandus- ja Valuutakomisjonis. meil on tegemist üleilmse kriisiga ja seepärast peavad olema ka vastused üleilmsed. me ei tohi otse loomulikult äh, kahe silma vahele jätta seda, et liikmesriikidel on majanduslikud ja finantsprobleemid ning need mõjutavad otse loomulikult kogu Eurotsooni. ma leian ja olen nõus äh, raportööriga, et probleemiks oli see, et liikmesriike ei kutsutud üles kasvu- ja stabiilsuspaktist kinni pidama. see oli ka üks põhjuseid, miks meil on nüüd tegemist uue kriisilainega. me võime praegusel hetkel rääkida ka riikide võlakriisist. ma loodan väga, et Euroopa Keskpank reageerib positiivselt, et meil on võimalik tõeline majandusliit luua ja niimoodi tugevdada nii Euroopa Liitu kui ka Eurotsooni. ma olen veendunud, et me oleme tõesti võimelised ka sellest kriisist välja tulema. me saame sellest kriisist õppida. suur tänu ja nüüd saab Robert Küberts kolm minutit sõna. hea kolleeg. kallid kolleegid äh, tõsine hullumeelsus finantsmaailmas on ta ka väga suure kriisi alla toonud, kaasa toonud. aga äh, nüüd me oleme hakanud äh, riigi rahadega päästma erapankasid. selline finantskriis on äh, tõsiselt seetõttu mõjutama hakanud ka reaalmajandust ning vähendanud äh, majanduslikku aktiivsust, tõstnud töötust. aga sellest pole õpitud. Wall Streeti äh, City äh, ellujääjad endiselt spekuleerivad. Nad, äh, nende tegevus viib selleni, et intressimäärad tõusevad ning selle tulemusena riigid peavad väga karmi eelarvepoliitikat edendama. Euroopa solidaarsus äh, ei ole eriti tugev olnud. Kreeka päästmine tähendas seda, et esmalt päästeti ära Saksa-Prantsuse pangad. Iirimaa toetamine ning jällegi tähendab Briti-Saksa pankade päästmist. see, et euro äh, kurss on kõikuv, näitab seda lihtsalt, et turud on väga närvilised Äh, ning seda mõjutab ka Hiina ja Ameerika rahanduspoliitika. Hiina alates eelmisest aastast äh, müüb dollareid ja eelarve olukord Ameerika Ühendriikides on hullem kui Euroopas, föderaaldefitsiidile lisandub veel tohutu eravahendite defitsiit, nelikümmend kaheksa osariiki on defitsiit, defi-, defitsiidis eelarvega. euro väidab, et ta on stabiilne. ja euro kindlasti elab kauem kui härra Van Rompuy, sellepärast et euro ja eurogrupp on kõige olulisemaks rahanduslikuks majanduslikuks üksuseks ja seda hoolimata probleemidest, mis meil ees seisavad. maailma tasandil ikkagi kakskümmend seitse liikmesriiki on kõige suuremateks kaupade eksportijateks, importijateks, suurimaks teenuste eksportijateks, eh, kõige maksujõulisemad Euroopa ettevõtete import, ekspordivad kaks korda rohkem eh, siseturule kui välisturgudele. Euroopa Liit on, on eh, ka peamine kolmandate riikide otseste investeeringute sihtkoht meil on viissada miljonit äh, elanikku, seitse protsenti kogu maailma rahvastikust, aga me toodame kolmkümmend protsenti maailma SKT-st. Äh, Ühendriigid kakskümmend viis protsenti ning teised veelgi vähem. Euroopa Liit äh, muuhulgas annab ka viiskümmend viis protsenti arenguabist kogu maailmas. kõnelejad tänatakse. ja ma lõpetaksin, ütleb kõneleja me peame rahvusvahelistel turgudel tagama karmid meetmed ja läbipaistvuse ja ainult sel viisil saame oma probleemidest üle. ja järgmisena proua Infeld, kaks minutit yes,. Uh, been... suur tänu, proua president, nagu kolleeg Koses juba välja tõi, mõningad inimesed vihkavad eurot. Nende jaoks on tegemist ülima kurjusega ja e nende eesmärgiks on Eurotsooni kokkukukkumine, aga nad eksivad, nad elavad minevikus. praegused probleemid ei tulene Eurost, vastupidi, Euro kaitseb meid veel hullemast. meil on tarvis ühtset valuutat, aga meil on tarvis ka korralikku Eurotsooni juhtimist. selline lõdev koostöö ühehäälsuse põhjal on aegunud. kolleegid, meie laevas on põhjas suur auk. me peame kas uppuma või õppima ujuma. valitsuste tegevusest ei piisa, ei piisa töörühm, rühmadest ja kus räägitakse võib-olla tulevasest äh, koos, tihedamast koostööst. meil on tarvis tegutseda kiiremini ja otsustavamalt, ka näiteks Iirimaa puhul. me ei räägi siin üksikute riikide päästmisest, vaid Eurotsooni usaldusväärsusest. maailm testib meid praegu, kas me oleme valmis ja suutelised tegutsema, sest maailma usaldus Eurotsooni vastu on hädavajalik, kui me soovime tagada meie valuuta stabiilsust, see tähendab ju meie enda rahakotti. seetõttu ma õhutan liikmesriikide poliitikuid lõpetama populistlike avalduste tegemine, tege-, ja selle asemel tegutsega te,, tegutseda vastutust, vastutustundlikult meie ühtse äh, valuuta huvides. nüüd need äh, majanduse, eelarvete kärpimiskavad, mõningad inimesed väidavad, et äh, nad pärsivad meie majandusarengut, aga ma arvan, et nad aitavad kaasa tuleva, tuleviku stabiliseerimisele ja Äh, eurotsooni majanduste tugevdamisele. me ei peaks rääkima mitte ainult kulude, vaid ka tulude poolest. sest mõlemal poolel on tarvis reforme ja neid oleks pidanud ammu läbi viima, olgu need siis tööturu või muud reformid, kõnelejad ka katkestatakse. ja nüüd härra Van Dalen, üks minut. jah, suur tänu euro sisseviimisest saati kahe tuhande üheksandas, kahe tuhande üheksas aasta oli kohe kindlasti Euroopa Keskpanga jaoks kõige raskemaks aastaks. ja ma arvan, et me peaksime nüüd kriisiolukorras veelgi tugevamalt tegutsema, ainuüksi struktuurifondidest meil ei piisa, tegemist on võlakoormaga, mida suure tõenäosusega pole võimalik ei Iirimaal ega Kreekal mitte kunagi tagasi maksta. ja nüüd aitab ainult säästmine, range eelarvedistsipliin ja automaatsed karistused jumal tänatud, et Paltsi raport selles osas ka väga selgelt sõna võtab ja ma loodan, et nõukogu toetab ka stabiilsuse kasvupakti. meil on vaja kärpeid ja sääste selleks, et kriisist üle saada. Euroopa Parlament tahaks neid äh, põhimõtteid kasutada ka eelarve jaoks. Euroopa Liidus kaks koma üheksakümmend üks protsenti eelarve tõusu on tegelikult väga suureks kompromissiks ja kodanikud ei saa aru üldse, mida me veel nõuame. suur tänu, järgmisena härra Paška, palun. suur tänu. härra Trichet, kahe septembri aruande kohaselt Te ütlesite, et kui te oleksite teadnud, et Slovakkia ei toeta Kreeka rahasüsti, siis te ei oleks lubanud Slovakkial eurot kasutusele võtta. kuid tõsiasi on see, et Kreeka ei olnud võimeline ära maksma oma võlgasid ja Kreeka päästmine peaks olema siiski vabatahtlik. Teie igakuine palk on nii suur, et sellega oleks võimalik ära toita sada perekonda Slovakkias. ja mõeldes sellele asjaolule, imestan ma tõesti, miks te arvate, et teie peate hoolitsema selle eest, et panga- ja finantssektoris olevad teie sõbrad saaksid süüa rohkem kalamarja ja võttes samal ajal ära Slovakkia inimeste sissetuleku. nüüd saab sõna proua Ferreira kaheks minutiks. suur tänu Iirimaa juhtum näitab, et äh, Euroopas on vaja teha rohkem samme ühise lahenduse leidmiseks suurte pankade jaoks. selle asemel, et nüüd tegeleda muude kõrvalisemate asjadega. räägitakse siin üksikute riikide pankrotist, kuid meil ei ole selgeid lahendusi Euroopa pankade jaoks. Kreekas toimunud ja arengud Kreekas näitavad väga selgelt, et meil on vaja Euroopa Liidu tasandil lahendusi. ja nüüd räägitakse, et on vaja kahepoolselt asju lahendada. iga liikmesriik äh, saab hinnanguid, seda mitte ühtsete kriteeriumite alusel. ja Euroopa Keskpangal on siin väga tähtis ankur äh, ankuri ülesanne selleks, et täita lünkasid, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa liikmesriikide, Euroopa Liidu liikmesriikide võlakoormat, kuid nii me ei saa jätkata, eriti mõeldes pikaajalisele perspektiivile ja mul oleks kolm küsimust härra Trichele. esiteks, milline on Euroopa Keskpanga nägemus stabiilsete ettekirjutuste osas ja pangandussüsteemi osas, mis põhineb solidaarsusele erinevate liikmesriikide vahel. meil on vaja ka korralikku pangandussüsteemi, me ei tohiks silmi sulgeda reaalsuse ees. kas on mingeid põhjuseid, miks Euroopa Keskpank ei võtnud üle kõiki rakkerühma soovitusi, mis võeti vastu härra von Rompuy juhatusel? ja kolmandaks, kas Euroopa Keskpank leiab, et Euroopa Liit kui selline võib jääda püsima hoolimata erinevatest äh, majanduskasvu määradest erinevates liikmesriikidest ja hoolimata sellest, et meil ei ole ühtseid meetmeid lõhedest lahti saamiseks. nüüd tuleb äh, vaba mikrofoni foor ja kõigepealt Sean Kelly, palun. suur tänu mina olen pärit Iirimaalt ja ma pean tunnistama, et ma ei ole just väga uhkusest pungil, kui ma kuulan tänast arutelu siin. aga suurem osa kodanikke tunnistavad meil, et mõningad sammud on vajalikud. meil oli tarvis paluda abi EKP-lt ja IMF-ilt ja seda lühemas perspektiivis. teiseks, mis on veelgi olulisem, tuleb tagada, et järelevalvestruktuur Euroopas töötaks tõhusta, tõhusamalt, et ei korduks see eh, kriis, mille põhjustasid eh, valitsused, järelevalveasutused ja pangad. nüüd finantstehingute maks, minu arvates on see, see lähimuspõhimõttele küsimus ning eh, selle üle peaksid otsustama liikmesriigid. ma tean, et Iirimaa inimesed soovivad, et midagi võetakse ette ja seetõttu nad tervitavad seda abi. härra De Rossa. suur tänu, president. härra Rehn ja härra Trichet andsid meile täna õhtul rohkem infot kui Iiri valitsus, kes on meile, meile valetanud juba kuid nad on soovinud rohkem kaitsta oma ähm, pärandit kui Iirimaa inimeste ela-, elatist ja meie ühist raha. tuleb tunnistada, et e-, et tuleb tagada, et see abi andmine toimuks nii, et võetakse arvesse ka sotsiaalseid aspekte ning ei õõnestataks Iirimaa poliitikat majanduskasvu taastamisel ja töökohtade loomisel loodetavasti te mõistate, et see ettevõtlustulumaksu suurendamine Iirimaal, mis praegu on kaksteist ja pool protsenti, ei aita kaasa majanduse elavdamisele, vaid võib pigem tuua kaasa majandusliku tühermaa üle terve Iirimaa. suur tänu, Olle Schmidt! Eh, suur tänu, proua president, ma tahaksin südamlikult tänada härra Trichet ja härra Rehni selle suurepärase töö eest, mida nad teevad rasketel aegadel. mul oleks konkreetne küsimus teile mõlemale. minu koduriik ei ole eurot üle võtnud ja minu koduriigis äh, peetakse arutelusid euro üle ja on juhtunud täpselt see, mida me kartsime kahe tuhande esimesel aastal, kui me euro tagasi lükkasime. meie referendum näitas, et meil oli õigus, euro kui selline ei saa toimida. ja seepärast oleks mul küsimus teile mõlemale. tegemist on valeväitega, valeargumendiga ja see ei ole kohe kindlasti teie ülesanne selgitada, miks Euroopa ja Eurotsoon sellesse raskesse olukorda on sattunud. kas sellepärast, et Eurotsoon ja ühine valuuta ei toimi või et Kreekas, Hispaanias, Portugalis valitsused ei teinud ära oma tööd ja te peate seda kõike ka selgitama rahvale. nii, ja nüüd saab sõna Joe Higgins, palun. suur tänu, president härra Trichet e, e Euroopa Keskpanga presidendina, miks olete teie ja Euroopa Komisjon kapituleerunud rahvusvaheliste finantsturgude haide ees? Te öö, lubasite turgude paanikat Iiri kriisi valguses, mis öö, paanika aga tõi tagasi need miljardid investeeringujatele, mille nad olid kaotanud kriisi ajal. see tähendab ka, et Hispaania ja Portugal on järgmised. Teie lihtsalt andsite alla äh, turudiktaatorluse ees. eraspekulandid ja võlakirjade omanikud on mängu pannud oma era, miljardite era, eraraha ja kui see mäng läbi kukub, toetate te eh, Iirimaa valitsust, et eh, sealsed töötajad ja vaesed inimesed maksaksid nende mängurite kaotused kinni. miks te sunnite Iiri inimesi maksma? Nad ei peaks seda tegema, nii nad peaks astuma vastu sellele katastroofilisele rünnakule demokraatia vastu. ja nüüd saab sõna härra Patten. Thank you very much, madam president Äh, ma... suur tänu, proua president. minu valijad Londonis ei saa endale lubada seda kahtesadat kaheksakümmend kaheksat naela, mis, mille hinnanguliselt peavad äh, kõik äh, pered Ühendkuningriigis maksma iirlaste väljaaitamiseks. iirlaste olukord on küll õnnetu, aga nad on selle ise tekitanud, nende valitsus tegutses äh, kehvalt ning äh, tekkis ka kinnisvarabuum, aga eelkõige otsustasid nad ühin-, ühineda Euroopa ühisrahaga. esimene lahendus oleks lahkuda euroalast. selle asemel otsustas Iirimaa anda järele Euroopa Liidu finantsjuhtidele. mida kauem Iirimaa viivitab euroalast lahkumisega, seda halvemad on tagajärjed sama kehtib loomulikult ka Portugali, Itaalia, Hispaania, Kreeka ja ka teiste puhul. ainuke mõistlik äh, asi, mille see äpardunud eelmine leiboristide valitsus tegi, oli öelda ei eurole. ning ma arvan, et peaks ka kõik, kõik teised peaksid samuti hea raha halva raha järele viskamise lõpetama. suur tänu, nüüd proua Mäkkines suur tänu, proua president, härra Pätanil on õigus, Iiri valitsus tõesti ei saanud meie riigi juhtimisega hakkama ja Iiri inimeste jaoks on kurb päev täna, sest meid, meist räägitakse siin sellisel moel. aga meil on tarvis tõesti solidaarsust ja võib-olla härra Patten ei saa selle sõna tähendusest päris hästi aru. Iirimaal on tarvis Inglismaad nii palju, kui Inglismaal on tarvis Iirimaad ja nende majandust, me oleme kõik omavahel seotud. paar küsimust sellistel emotsionaalsetel hetkedel on meil tarvis hoida selged pead ja meil on tarvis rohkem infot. milline on Iiri pankadega puhul see stressitesti tase, sest Iiri pangad tunduvad olevat väga stressis? teiseks, EKP peab vastama nüüd ka küsimusele oma mandaadi kohta, milline see täpselt on? seda küll mainiti sissejuhatavas ettekandes sest kõik pangad on ju omavahel seotud. Saksamaa ja Prantsuse pangad ja mujalt pangad investeerisid Iiri pankadesse ja nad peavad nüüd ka oma tegevuse üle järele mõtlema. ja siis see finantsstabiilsuse küsimus on, on küll kahetsusväärne, kuid me peame Iirimaal korraldama üldvalimised. suur tänu, nüüd proua Jääginsaar puheenjohtaja eun perustaja suur aitäh üks euroopa liidu isadest robert schuman ütles et euroopa eh, kujunes välja just kriisi põhjal ja nüüd see tähendaks seda, et meil on võimalus väga kiiresti edasi arendada, sellepärast et kriise on mitmeid käimas. tegemist on tõsise väljakutsega meie süsteemi jaoks ja liikmesriikide jaoks Iirimaa probleemid näidavad, näitavad seda, et Iirimaal on valitsemine olnud nõrk, kuid ta, samuti on tegemist häirekellaga. lahendus probleemile ei pea endaga kaasa tooma mitte tõsisemat tagajärge kui probleem ise. räägiti sellest, et tuleb tõsta ettevõtete makse aga tegemist võib olla Iiri jaoks hoopis saatusliku meetmega me peame hoopis äh, majanduskasvule hoogu andma, mitte karistama seda riiki, me peame teda aitama. suur aitäh! härra <clears throat> president Trichet, Wolf Klints härra Trichet, me kõik teame, et Euroopa Keskpanga põhiülesandeks oli stabiilsuse tagamine ja et seda eesmärki on võimalik tagada siis, kui olete poliitiliselt sõltumatud ja me oleme selles osas teid alati ka toetanud viimaste aastate kriis on aga näidanud, teil on ka veel üks teine ülesanne, ka finantsturgude stabiilsuse ja finantssüsteemi stabiilsuse tagamine. ka selle ülesandega saite te väga professionaalselt ja hästi hakkama, kuid teil oli võimalik seda teha ainult tänu sellele, et tegite koostööd tihedalt ka liikmesriikide valitsustega, nii et teil ei olnud võimalik olla poliitiliselt sõltumatu, vaid te pidite riikidega koostööd tegema mind huvitaks, kuidas te tulevikus äh, kavatsete seda rolli sisse viia selleks, et tagada ühelt poolt seda, et te olete sõltumatu, aga teiselt poolt ka seda, et teil on võimalik ka oma ülesannet täita. ja tagada ka seda, et valitsused ei kasuta neid võimalusi selleks, et teie sõltumatust äh, kuidagi vähendada. ja viimase kõneleja on proua Figueiredo, palun. suur tänu, proua president tasakaalu nihked ja vastuolud erinevate rahvamajanduste vahel Euroopa Liidus on olemas, hoolinevad, hoolimata erinevatest ettepanekutest. ja võib-olla on sellepärast nüüd aeg mõelda ja poliitikat ümber vaadata. kas te tõesti usute, et nõrga turumajandusega liikmesriigid tõesti suudavad ka tingimustest kinni pidada, võib-olla nad hoopis sügev, süvendavad kriisi. kuidas me, kas seal ka võideldakse vaesuse ja töökohtade loomise eest, kas te mõtlete, kas sotsiaalse jätkusuutlikkuse peale, mõelgem näiteks Portugali peale. selleks nädalaks on äh, ette nähtud üldstreik poliitika vastu, mida nimetatakse kärpepoliitikaks, aga tegelikult äh, kärbitakse ainult investeeringuid ja seega majanduslangust pidurdatakse veelgi rohkem. kas te tõesti leiate, et selline peaks olema meie poliitika ja kas tõesti ei peaks mõtlema jätkusuutlikkuse, sotsiaalse jätkusuutlikkuse peale? nüüd läheb mikrofon jälle komisjoni kätte ja Euroopa Komisjoni nimel saab sõna volinik Rehn, palun. kiitoksia proua puheenjohtaja arvoisat äh, edustajad suur tänu proua president lugupeetud äh, parlamendisaadikud tahaksin kõigepealt teid tänada selle väga vastutustundliku arutelu eest proua jaakonsaari tegi märkuse et Euroopa on kasu lõiganud kriisist, seda oma arengu väga tähtsatel etappidel. jah, see on tõsi, see on tõsi ka praegusel hetkel, nii lühiajaliselt kui ka pikaajalises perspektiivis. jah, tõesti, meil tuleb tegutseda nagu tuletõrje kustutus, tuletõrjerühm. me peame tõesti õigel ajal kohal olema, kui tuli lahti läheb. praegusel hetkel üritame tagada turvalisust Euroopas. ja me üritame ka turgusid tugevdada ja ka majaliitu, majandusliitu ja valuutaliitu tugevdada, muutes äh, Euroopa Liitu rohkem majanduslikuks liiduks, sest meie üheks esialgses eesmärgiks oli majandus- ja rahaliidu loomine. kõik need ülesanded on väga tähtsad, me peame seda tööd tegema kõikidel rinnetel ja me peame tõesti tegema tööd nagu tuletõrjerühm, mis on kohal, kui tuli läheb lahti ja me peame selle tule kustutama. kuid samal ajal tuleb meil jätkata ka Euroopa struktuuride ülesehitamist selleks, et turud toimiksid paremini. Iirimaa on raskustes. proua Jaakonsari teab väga hästi, et kui keegi on hädas, siis tuleb teda aidata, selle asemel, et maas lööja, maaslamajat lüüa. see tähendab seda, et meil tuleb Iirimaad aidata raskes olukorras. me ei peaks Iirimaad hääletama me ei peaks Iirimaad aitama mitte ainult Iirimaa pärast, vaid selleks, et tagada stabiilsust Euroopas, Euroopa majanduskasv, ei, meie majanduskasv praegusel hetkel on ebastabiilne, me ei taha seda veelgi halvemasse olukorda panna. seepärast tuleb meil ka parandada tööhõive olukorda tulevikus, sest ainult niimoodi on meil võimalik majanduskasvu tagada. tahaksin tänada suurepärase arutelu eest ja olen nõus härra Kosessiga, jah, meil on vaja paremini kodanikele selgitada, miks me teeme seda, mida me teeme ja me peaksime kodanike usku parandama. tõesti, tegemist on raskete aegadega on väga palju vastuolusid ja valeinformatsiooni ja seepärast tuleb meil tõesti anda suur panus kommunikatsiooni parandamisele. ja siinkohal Euroopa Parlament ja kõik teie rahvaesindajad mängite siin ähm, võtmerolli. tegemist ei ole mitte ainult äh, patuhoina leidmisega, me peaksime Euroopat tugevdama ja kaitsma Euroopa kodanikke veelgi hullemate tagajärgede eest. kui räägitakse Euroopa projekti lõhkumisest, siis selline käitumine on vastutustundetu. me oleksime palju raskemas olukorras, kui meil ei oleks Euroopa Liitu ja tema kaitsvat kilpi euro on Euroopa Liidu vundamendi kiviks ka tulevikus, tegemist on keskse poliitilise projektiga Euroopa Liidu jaoks. ja seepärast on tõesti tähtis, et me anname enda parima selleks, et võidelda Euroopa projekti eest. proua president, lõpetuseks tahaksin öelda, et proua Kular tegi väga tähtsa märkuse, nimelt et me peaksime tulema tagasi esialgsete eesmärkide juurde, mõtlema selle peale, mida mõtlesid need, kes Majandus- ja Rahaliidu lõid, jah, tõesti, meil on ka poliitiline liit. proua härra Trichet oli tunnistaja, tema oli juba toona kohal, kuid olen temaga nõus ja tõesti, seadusandlik pakett ei ole mitte ainult teie kätes, vaid ka nõukogu kätes. meil tuleb äh, tugevat rahaliitu tugevdada veelgi, luues äh, korralik majandusliit. ja minu arvates on praegu viimane aeg, et me puhuksime Euroopa Majandusliidule elu sisse ja see on tegelikult ka õigusloomelise paketi sisus, kus räägitakse majandushaldamisest. suur tänu, härra volinik! kahjuks ei ole võimalik äh, kasutada sinise kaardi menetlust äh, praegusel hetkel enam. ja nüüd jätkame aruteluga nii, nagu seda on ette nähtud meil ei ole võimalik sinisest kaarti kasutada arutelu selles osas, seda ei ole kodukorraga ette nähtud. ma loodan, et te saate aru, et meil on siin kojas reeglid, millest tuleb kinni pidada, suur tänu. härra Trichet, Euroopa Keskpanga juht, teil on sõna, palun härra president Uh, protseduuriline märkus. nagu te väga hästi teate, ma kohtun Iiri rahvasaadikutega arutamaks sealset olukorda, aga ükskõik kui keeruline olukord ka Iirimaal praegu ei oleks, räägime me täna siin Euroopa Keskpanga aruandest. ja selles küsimuses, Iirimaa küsimuses esitati nii palju küsimusi, et on võimatu kõikidele nendele praegu vastata. nagu öeldud, ma loodetavasti homme kohtun kõikide teiega, saadikutega Iirimaalt, siis saame arutada täpsemalt. Thank you, madam president. Thank you very much indeed, madam president suur aitäh, äh, lugupeetud president, esmalt ma tahaksin ütelda, et need küsimused, mis täna tõstatati, on äärmiselt asjakohased. ja pean ütlema, et äh, või nendega võeti läbi kõik teemavaldkonnad, mis täna on olulisel kohal. ma tahaksin äh, samaaegselt vastata mitmetele parlamendisaadikutele, sellepärast et paljud küsimused läksid omavahel kokku esmalt ma tahaksin üle korrata, me oleme vastutavad EM-i eest, EMU-s ehk siis Rahaliidu eest. me oleme ka E-eest vastutavad ehk siis majanduse eest. aga mis on minu ülesanne ja mille mulle on andnud Euroopa inimesed ning äh, parlament ja Maastrichti lepe, on tagada euro stabiilsus see on meie mandaat ja me peame tagama hinnastabiilsuse kõikidele meie kaaskodanikele. nagu ma ütlesin, me oleme hinnastabiilsuse taganud vastavalt meie enda määratlusele, mis on üks maailma parimaid, mida see ja praegu on meie määratlusest saanud üldine määratlus me oleme taganud peaaegu kaheteist aasta jooksul, mille euro on meil olnud, hinnastabiilsuse taganud ning järgneva kümne aasta jooksul ka. ma tahaksin selles osas olla väga selgesõnaline, väga paljud küsimused, mis täna esitati, on, nagu Olli Rehngi ütles, seotud Majandusliiduga. muidugi mõista, Majandusliit on osa meie tööst, kuid me ei ole ainuüksi vastutavad Majandusliidu eest, meil on olemas oma soovitused, oma analüüsid, oma diagnoosid. teiseks, teine märkus, praegu on käimas tõsiseim kriis pärast teist maailmasõda ja tegemist on ülemaailmse kriisiga. kui me poleks kiirelt ja julgelt tegutsenud nii Keskpangad kui ka Euroopa Keskpank ning valitsused, kui me poleks tegutsenud, siis oleks olnud tegemist olnud kõige tõsisema kriisiga mitte pärast teist maailmasõda, vaid pärast esimest maailmasõda. Te mäletate, meil oli suur depressioon ning meil on õnnestunud seda vältida nüüd ülemaailmsel tasandil ja seda seetõttu, et valitsused on väga suuri samme astunud, samuti parlamendid ning on ära kasutatud kõiki vahendeid selleks, et vältida sellist suurt depressiooni ning läinud on see maksma äh, sama palju mõlemal pool ookeani mm, äh, SKT osas. nii et te näete, et on tohutuid jõupingutusi tehtud. kui seda ei oleks tehtud, siis oleks kriis olnud palju dramaatilisem veel. muidugi mõista maailma rahandus ja majandus on äärmiselt haprad ja me peame leidma selle, kuidas kogu maailmas sellest üle saada. aga tegemist ei ole Euroopa kriisiga, tegemist on sellega, et maja, ülemaailmne kriis mõjutab Euroopa majandust täpselt samad arutelud on käimas ju ka Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis selle üle, mida teha. tegemist on kahe suure majandusega ning nende probleemid on sarnased. me vaatame, kuidas paremini juhtida suuri majandusi, aga me ei pea seda muutma, seda arutelu eurokriitikaks sest et eurot me oleme juhtinud vastavalt meile antud suunistele. samuti tahaksin lisada, kuid kui ma vaatan, millised on meil finantspositsioonid kõige suuremates majandustes, samuti eelarvelised positsioonid, siis ma ei saa väita, et euro oleks kehvemas olukorras kui Jaapan või Ameerika Ühendriigid võib-olla kuus protsenti või isegi vähem. aga meie konsolideeritud eelarvepositsioon, siin meil on kuus protsenti eelarve puudujääk, aga teistes majandustes kümme ligikaudu me näeme, et praegu on tekkimas äh, uusi probleeme, uus finantsi ebastabiilsus ning äh, see see tuleneb lihtsalt sellest, et on äh, käitutud eelarvepoliitika osas vastutustundetult. muidugi mõista tegemist on turumajandusega, aga ikkagi põhimõtteliselt meie diagnoosiks on see, et see, mis Euroopa majanduses enam ei toiminud, tulenes sellest, et halvasti juhiti majandusliitu. ja paraku ma pean ütlema, et see ei ole üllatav, seda seetõttu, et stabiilsus- ja kasvupaktu, pakti on äh, väga valedel põhjustel kritiseeritud ma pean meelde tuletama teile, et ma ise andsin aru parlamendi ees neis küsimustes. paljud riigid tahtsid sellest paktist üldse äh, ümber minna või nõrgestada seda pakti tugevalt. ja tegemist oli suurte riikidega euroalas ning väiksed ja keskmise suurusega riigid panid vastu Te mäletate, et tegemist oli väga kuumade lahingutega. me jõudsime välja lausa Euroopa kohtusse. seda seetõttu, et mina ja komisjon, ma pean ütlema, et komisjon oli väga läbinägelik kui nõukogu omal ajal ja meie toetasime igati komisjoni seisukohti, nii et ma pean meile kõigile seda praegu meelde tuletama. palju küsimusi esitati selle kohta, mida me praegu teeme ma pean ütlema, et kui komisjon oma ettepanekut äh, tegi, siis me leidsime, et sellest ei piisa. võttes arvesse, mida me näeme, mida me arvame Euroopa toimimisest, seda nii kahekümne seitsme kui kuueteistkümne ja homme siis seitsmeteistkümne toimimisest, siis me leiame, et komisjoni ettepanekud ei olnud piisavad, seda automaatsuse ning äh, juhtimise korra osas. see puudutas nii finantsjärelevalvet kui ka konkurentsivõime näitajaid ja tasakaalu. praegune ettepanek, mille, mis on tehtud nõukogu poolt, muudab komisjoni ettepaneku veelgi nõrgemaks, nii et lugupeetud parlamendisaadikud, ma usun, et me peaksime ikkagi vastama praeguse olukorra vajadustele ja vajadused on sellised, et meil on vaja väga karmi juhtimist ja järelevalvet. kahe tuhande viiendal aastal nõukogu ma ütlesin, et me ei ole üldse rahul sellega, mis toimub. meil on, ei olnud rahul nõukogu seisukohaga ja nüüd on sellega lõpuks nõustutud. ma ei tahagi rohkem praegu sõna võtta, me oleme korduvalt arutanud neid küsimusi ja proua Kulaar äh, tuletaks meelde ka seda, mis teie ütlesite, meie parlament on teinud väga suure töö ära koos nõukogu ja komisjoniga ja üritanud siis välja töötada Euroopa seisukohti, kuid jällegi meie sõnum on siin väga selge. tahaksin veel äh, ütelda paar sõna ka kommunikatsiooni kohta. me oleme parandanud seda, me oleme üritanud seda teha. ma tahaksin lisada vaid seda, et mis puudutab meie enda kommunikatsioonipoliitikat, siis äh, me oleme väga selgelt ära määratlenud hinnastabiilsuse, see võimaldab kõikidel äh, hinnata seda, mida me kogu aeg reaalajas teeme ning äh, samuti tegemist oli esimese suure keskpangaga, kes korraldab äh, pärast äh, juhtivkogu äh, koosolekuid kohe pressikonverentse. ja seal me oleme rääkinud oma arusaamast olukorra üle, nii et me oleme üritanud tõesti väga palju suhelda ja selgitada, ainus, mida me ei ole teinud, on see, et me ei ole erinevate liikmete üksik seisukohti selgitanud haldusnõukogust, aga tegemist on ametiga, mis määrab ära kuueteistkümne riigi eh, käitumise ning nemad on küll suveräänsed, aga nende kõikide hääl, häält me võtame kuulda oma otsuste langetamisel. väga palju olulisi küsimusi tõesti esitati täna, ma tahaksin veel tulla selle juurde tagasi, et me oleme EMU-s vastutavad eh, EM-i eest ehk majanduse eest kui ka eh, rahanduspoliitika eest ja me arvestame alati majanduspoliitikaga. seda eh, samal määral kui iga teinegi keskpank. kui eelarvepoliitika on tasakaalus, siis hinnast stabiilsust on kerge saavutada, kui aga eelarvepoliitika on kehv, siis muidugi mõista tekib ülekoormus äh, ja Keskpank peab otsuse vastu võtma. me oleme sõltumatud, kaitseme seda ja ma pean ütlema, et me oleme pidanud võtma väga palju ebastandardseid meetmeid. me oleme üritanud oma rahanduspoliitikat olukorras, kus turud ei toiminud õigesti, parandada ning seega need otsused, mis me võtsime intressimäärade osas, tegelikult ei kandunud üle, nende mõju ei olnud see, mida me plaanisime reaalmajandusele. ebastandardsed meetmed on aidanud tagada normaalsema rahanduspoliitika äh, toimimise. me oleme seda väga selgelt ütelnud, hiljuti toimus meil ka äh, kolokvium, kus me just väga selgelt tegis, tegime vahet standardmeetmete vahel, mis ning äh, mittestandardsete meetmete vahel, millega me aitame kriisiolukorras. lisaks sellele härra Kosessi küsimus puudutas äh, samuti kommunikatsiooni, jah, ja selle juurde tulid jällegi teised ka tagasi. Il y a une tendance dans certains canaux on trend teatud kommunikatsioonikanalites Euroopat pidada patuoinaks kui miski halvasti läheb, siis on ikka viga Euroopas. meie teame, et see nii ei ole, parlament teab seda muidugi veel kõige paremini. lisaks sellele on ka trend, et, et kui ütelda, et kui miski on halvasti, siis on kommunikatsioonis, äh, vabandust, kom-, komisjonis viga või siis keskpangas või euros viga tegemist on täiesti äh, tüüpilise paduaina nähtusega. euro rahana on raha, mis on nii siseselt kui väliselt olnud äh, täiesti eeskujulikult stabiilne. ja seda ta, see on olnud veelgi silmapaistvam, sest me näeme, et viimase viiekümne aasta jooksul on seda stabiilsust tagatud. tegemist on rahaga, mis on tugev ja ajalooliselt tugev nii et äh, ärgem, võtkem tõsiselt seda Patuena juttu. aga muidugi me peame kõik kommunikatsiooni osas ära tegema väga suure töö ja ma kindlasti äh, saan aru, et see oli mõeldud ka meile, ka kõikidele äh, Euroopa Liidu liikmesriikide keskpankadele. ja see kehtib tegelikult kõigi osas, nii euroala kui ka teiste liikmesriikide osas, suur aitäh! suur tänu, härra Keskpanga president, selle väga põhjaliku vastu eest, ma arvan, et praegusel hetkel tõesti on vaja väga põhjalikke vastuseid, põhjalikumaid, kui me oleme tavaliselt harjunud siin kojas. ja nüüd lõpetuseks, arutelu lõpetuseks saab sõnu, sõna härra raportöör, härra Palts. jah, suur tänu, proua president, ka mina tahaksin tänada härra Trichet ja härra Reeni ja kõiki kolleege selle siira ja avatud mõteterikka arvamuste vahetuse eest. tõesti, me üritasime jääda reaalsete faktide juurde isegi siis, kui Iiri kolleegidel teatud hetkel siiski meri üle pea kokku lõi. tahaksin kolme asja toonitada, esiteks Euroopa Keskpanga sõltumatus. ma arvan, et oli väga õige ja väga tähtis et riigipead ja valitsusjuhid toona toona Euroopa Liidu aukodaniku Helmut Kooli eestvedamisel Euroopa Keskpanka sisse viisid. Euroopa Keskpank kaitseb eurot ja ma arvan, et euro just viimastel kuudel kriisi ajal on olnud väga-väga stabiilne ja seda tänu sellele, et meil on nii hea keskpank. seepärast, härra Trichet, palun, et te ka tulevikus, hoolimata sellest, mida tulevik toob, tegutseda edasi nii, nagu olete teinud siiamaani, sest teie Keskpanga president peate tõesti säilitama Keskpanga sõltumatuse. teiseks, me peame rohkem Euroopa kodanikele selgitama, jah, see on tõesti väga õige. eelkõige tuleb äh, meil Äh, selgitada ja seda mitte ainult nii-öelda Brüsseli keeles, vaid tõesti sellises keeles, millest ka inimesed meie kodudes ka aru saavad. see on minu jaoks väga tähtis ja viimane punkt, härra Trichet mainis siin Basel kolme. jah ka mina olen sellega nõus, me tahame Basel kolme väga kiiresti rakendada, kuid ma tahaksin Basel kolme ainult siis rakendada, kui me G kahekümne kohtumisel tõesti ka seda üheskoos teeme. ei saa olla nii, et Euroopa jällegi alustab, on jälle ainsana liidrirollis ja mitte keegi meile ei järgi ja seega Euroopa konkurentsivõime väheneb. see tõesti oleks väga tähtis, et Euroopa koos partneriga seda teeks ülemaailmselt või mõtleb, millised on teistsugused alternatiivid. suur tänu, suur tänu! seega on ühitaja arutelu lõppenud selles küsimuses ja hääletus toimub homme keskpäeval